enne, kui läheme hääletuse juurde taas. ja hakkame hääletama muid jagusid ja makseid. üldeelarve raportöör soovib teile teatada ühest parandusest. see puudutab ähm, pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi ja annan sõna Daniele Viotile aitäh. jah, siin on üks äh, muudatus pilootprojektide ettevalmistaja tegevuste osas. eile äh, hääletati ka makseid äh, sealhulgas vastavalt üldmäärusele seoses uute kulukohustustega. aga mõlemal juhul on tegemist tehnilise veaga mis tuleks äh, parandada, nii et siin tuleb niisugune äh, tehniline parandus äh, teha siis kahel real null neli null kolm seitse seitse kaks viis. kus on siis kaheksa miljonit üheksasada viiskümmend tuhat eurot see muutub ja siis kolm, kolm, null, neli, seitse, seitse. ja seal on siis äh, kuussada äh, tuhat äh, eurot eelmise summa asemel. nii et tuleb siis arvestada nende kahe parandusega. suur tänu, härra üldeelarve raportöör võtame arvesse teie märkust ja teeme vajalikud parandused. nüüd aga hakkame hääletama makseid. siin on kaks plokki, mis on siis kompromissiks, ma arvan, et me võime hääletada koos, kes on poolt. kas keegi on vastu? erapooletuid vastu võetud. ja edasi eraldi hääletused. kompromissmuudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud head kolleegid, see tähendab, et me oleme lõpetanud ähm, kulukohustuste ja maksetega jaos kolm ja lähme nüüd teiste jagude juurde. teised jaod, mis on siis härra Rüübigi raporti objektiks alustame eh, Euroopa Nõukoguga. ma arvan, et me võime hääletada plokina. kõik muudatusettepanekud, kas keegi on vastu sellele? kes on poolt? see on siis plokk muudatusettepanekuid. vastu? erapooletuid Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. Cour européenne de justice. Euroopa Kohus, kaks alaplokki, mille osas koostat-, koostati kompromisse, võime hääletada plokina, panen hääletusele, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. erasi, edasi tuleb terve rida muudatusettepanekuid, mida võime hääletada plokina, kui keegi vastu ei ole. panen hääletusele, kes on poolt? kõik mu-, need muudatusettepanekud koos, kes on vastu ja erapooletuid, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud ja nüüd um, establishment plan, juuri, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see oli juuri kuus, kaks, seitseteist, see on vastu võetud. nüüd kontrollikoda, siin on kompromiss, kus on ka alaplokk, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. edasi tuleb rida muudatusettepanekuid, mida võime hääletada plokina, kui keegi selle vastu ei ole, nii et panen nad hääletusele, kes on poolt, need muudatusettepanekud koos, kes on vastu, erapooletuid, need on tagasi lükatud majandus- ja sotsiaalkomitee kompromiss, kaks alaplokki, mida saame hääletada koos. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. järgnevalt rida muudatusettepanekuid eraldi hääletusteks kõigepealt EFDD kaheksa, kaheksa, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ENF kaheksa, kaks, üks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFDD seitse, kolm, kaheksa, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFDD seitse, kolm, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. EFTDD seitse kolm kaheksa kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitse kolm kaheksa seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ENF kaheksa kaks üks kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksa kaheksa kaheksa kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud EFTDD kaheksa, kaheksa, kaheksa, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ENF kaheksa, kaks, üks, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. EFTDD kaheksa, kaheksa, kaheksa, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss alaplokk üks eraldi hääletuse taotlusega EFTD seitse kolm kaheksa kaheksa. Batch kaks neli null null. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? EFTD äh, kaheksa üheksa kakskümmend kolm langeb ära ei e,, nüüd hääletame seda, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. Alors ensuite viennent trois, trois amendements. kolm muudatusettepanekut, ECR kaheksa, neli, üks, viis, kes on poolt, vastu? kakskümmend neli, viisteist, kes on poolt, vastu? erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitse kolm kaheksa neli, vabandust. ma ei tea, kas meil on erinev hääletusnimekiri, aga mul tuh-, mulle tundub, et me peaksime hääldama eelarverida äh, sotsiaaldemokraate muudatusettepanekut. D'abord le bilan. D'abord le bilan DD et puis ensuite les autres amendements. ja, ah. jah, meil on ka puudu kaks muudatusettepanekut. on ainult meie oma, mis on sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, kaks. nii et äh, see lükati tagasi ja nüüd EFDD seitse, kolm, üheksa, null, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sotsiaaldemokraat seitsekümmend kuus, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu. kontrollime. elektrooniline hääletus. kes ei ole oma kaarte hääletusseadmesse pannud, palun tehke seda. ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli vastu, kümme poolt. EFTD seitsekümmend kolm, üheksakümmend, kes on poolt, vastu? erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, kolm, üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? taga, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksa, kaheksa, üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitsekümmend kolm, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitse, kolm, üheksa, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ENF kaheksa, kaks, üks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa, kaheksa, üheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss, muudatusettepanek, Batch kaks, neli, null, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seega EFTD seitse kolm üheksa kuus langeb ära. EFTD seitse kolm üheksa seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. ECR kaheksa neli kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksa kaheksa üheksa seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. EFTD kaheksa kaheksa üheksa kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud EFTD kaheksa, kaheksa, üheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek alablokk üks, batch kaks, neli, null, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. EFTD seitse, neli, null, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitse, neli, null, üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss äh, alablokk üks, batch kaks neli null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, EFTD kaheksa üheksa null üks langeb ära, EFTD kaheksa üheksa null kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli null kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükata, EFTD seitse neli null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa null neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss, alablokk üks, patch kaks neli null neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, EFTD seitse neli null viis langeb ära ENF kaheksa, kaks, kaks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, null, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, null, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss alablokk üks, patch kaks, neli, null, viis, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ja EFTD kaheksa üheksa null viis langeb ära. Läheme edasi äh, regioonide komitee juurde. kompromiss, mis puudutab kahte alaplokki ja võime neid hääletada koos. panen hääletusele, kes on poolt, vastu erapooletud. Te ei tõsta kätt, vähemalt osad. seepärast hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, kaheksa vastu eraldi hääletused muudatusettepanekute osas EFTD kaheksa, üheksa, null, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, üks, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa, üheksa, null, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa, üheksa, null, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, ENF kaheksa, kaks, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa null üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss alaplokk üks, patš kaks viis null null, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, EFTD kaheksa üheksa kümme langeb ära. EFTD kaheksa üheksa üks üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, FTD seitse neli üks viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, FTD seitse neli üks kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli üks seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss batch kaks viis null üks, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, EFTD seitse neli üks kaheksa langeb ära, ECR kaheksa neli üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli kolm kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa üks kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli kaks null poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa üks neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli kaks üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli kaks kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD kaheksa üheksa üks seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse neli kaks kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss alablokk üks, patš kaks, viis, null, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, EFTD seitse, neli, kaks, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, kaks, viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse, neli, kaks, seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud EFTD seitse neli kaks kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud EFTD seitse neli kaks üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss batch kaks viis null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, EFTD seitse neli kolm null langeb ära, kompromiss batch kaks viis null neli, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. EFTD seitse neli kolm kolm langeb ära. kompromiss batch kaks viis null viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. EFTD seitse neli kolm neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss batch kaks viis null kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud ja EFTD seitse neli kolm viis langeb ära. mediateur européen. andmekaitse, äh, ombudsman. siin on meil eraldi hääletused. EFTD kaheksa üheksa kaks neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, EFTD seitse viis null null poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud FTT kaheksa, üheksa, kaks, kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, viis, Betty kuus, kaks, seitse, viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. ja ma arvan, et võime hääletada plokina kõik järgnevad EFTD muudatusettepanekud kaheksa, üheksa, kaks, neli kuni seitse, viis, null, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, nad on kõik tagasi lükatud. Establishment plan, Peti kuus, kaks, seitse, kuus, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nüüd andmekaitse inspektor. ma arvan, et saame hääletada plokina, välja arvatud sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, üks. Need kõik äh, muud eda-, muud-, muudatusettepanekud välja arvatud SD seitse, kuus, kakskümmend üks, mida hääletame eraldi, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd EAS, välisteenistus. kaks alaplokki, mis moodustavad kompromissi ja mida saame hääletada koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nüüd eraldi hääletused. saame hääletada plokina välja arvatud ahved kuus, viis, neli, üks. ja badge. kõik see, mis saab plokina hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss ahvet viis, üks, seitse, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja FTD kaheksa, üheksa, seitse, üheksa ja batch neli, neli, null, üheksa langevad sellega ära. Establishment plan, ahvet kuus, viis, neli, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud märkused, ahvet viis, üks, seitse, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Nous allons maintenant nous prononcer sur järgmisena oleme siis jao üks juures Euroopa Parlament. kõigepealt sur euh, Euh, kõigepealt siis äh, lisas siis tabelis üks ja kaks on toodud muudatusettepanekud. ma arvan, et, et kaks plokki saame ka koos hääletada. kõigepealt siis tabel üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Äh, lisa üks, tabel kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seejärel fraktsioonide uued äh, taotlused. ALDE seitsekümmend kaheksa, kümme, äh, EPP, äh, Sotsiaaldemokraadid, kuue rohelised ja seejärel ALDE seitsekümmend kaheksa, kümme, Need äh, hääletatakse koos ja sisuks on siis äh, kulukohustusi suurendada kompensatsiooniga, ehk siis äh, eelarvesumma ei muutu, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, eraldi hääletused seitsekümmend seitse, üheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu kontrollime hääle elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist poolt, viisteist vastu. vastu äh, viisteist poolt, nüüd seitsekümmend seitse, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. märkused kuue, äh, seitsekümmend, null üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd kuues, seitsekümmend, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, SED seitsekümmend seitse, üheksakümmend, kes on poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, kaks, kakskümmend kaheksateist, kaheteistkümne aasta seitse äh,, Butch neli, kaks, neli, kuus, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues, seitsekümmend, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Eh bien, nous en avons head kolleegid, olemegi lõpetanud. kell on üheksa kolmkümmend seitse. sooviksin äh, tänada ja õnnitleda meie kahte raportööri, üldraportööri Daniel Vjötit ja teiste sektsioonide, äh, teiste jagude raportööri Paul Rüübigit. suur tänu, aga äh, tänaksin ka variraportööre ja kõiki teid, kes osalesite hääletustel ja meie kaastöötajaid, kes nii suurepäraselt valmistasid ette need hääletusnimekirjad ja ka poliitilisi nõunikke täname väga. Peut-être que nous pourrions võib-olla veel raport, raportööridelt paar lõpusõna, kas Ravioti sooviks äh, praegu sõna võtta? jah, lihtsalt äh, selleks, et äh, ühineda teie tänusõnadega meie kaastöötajate suunal, kes tegid suurepärast tööd ja see oli väga professionaalne, oleme väga intensiivset äh, tööd äh, teinud ja nad on hästi arvestanud seda, äh, mida oli minul vaja, mida oli variraportööridel tarvis, sooviksin tänada ka variraportööre, kes lihtsustasid selle tööetapi lõpetamist ja nüüd kõik on siis, kõik edasi läheb Ähm, poliitika otsustada, siis läheb nõukogule ja äh, kindlasti ja ootame siis, äh, mis äh, juhtuma hakkab. kahe nädala pärast on ka meie plenaaristung ja loodame, et need asjad saavad lahenduse, me peame arvestama kodanike arvamustega ja peame arvestama ka Euroopa institutsioonide seisukohtadega. ja delegatsioonid kindlasti toetavad meid siis lepitusmenetluses, lähtume nendest, seal me lähtume siis nendest põhimõtetest, mida oleme aluseks võtnud oma läbirääkimistel, aitäh veel kord kõigile! aitäh. nüüd saab sõna Paul Rüübik. lugupeetud esimees, ka mina tahan avaldada tänusõnu kõigepealt parlamendi töötajatele parlamendi administratsioon näitas selle raporti puhul, et on võimalik erinevaid huvisid ühe katuse alla tuua. aitäh ka erinevate osapoolte kaastöötajatele, sest meil toimus väga palju ebaametlikke kohtumisi selleks, et jõuda heale tulemusele ja aitäh ka minu isiklikele kaastöötajatele, kes kogu aeg suutsid säilitada kontrolli kogu selle töö üle ja meile nõu anda äh, selles osas, kuidas hääletusi lihtsamaks muuta. see oli see lihtne osa praegu. parlamendi äh, sisu osas kokku leppida. nüüd tulevad raskem osa ehk läbirääkimised äh, nõukoguga. me teame, et komisjon on ettevalmistustöös juba väga kaugele jõudnud, kuid nüüd on meil vaja ka ühel häälel pidada läbirääkimisi äh, nõukoguga ja mul on väga hea meel, et kõik erinevad poliitilised jõud äh, ja eriti kolleeg Vioti on siin nii palju eeltööd ära teinud samamoodi nagu ka meie esimees ja ma tõesti arvan, et kui et ühtsus peabki olema üheks edu saavutamise kriteeriumiks, sest ühtsena saame me näidata, et parlament teab, mida tahab, nii et ootan juba kolmepoolseid läbirääkimisi ja lepitusmenetlust. ja ma tean, et see töö kindlasti ei ole lihtne, aga suure tõenäosusega vähemalt meie poolt tõhus, aitäh! aitäh! teiste sektsioonide raportöörile. ja ühtsuses peitub jõud teatavasti. meie ühtsus siin parlamendis äh, tagab kindlasti lepitusmenetluses edu. ja ka äh, liikmesriikide äh, ühtsus kindlasti aitab globaliseerumise tagajärgedega toime tulla. nüüd äh, Johan Ürel komisjonist äh, pälvib äh, meie õnnitlused, kuna ta nimetatakse, määratakse direktoriks, see on igati teenitud. ja võib-olla sooviksitegi nüüd kommenteerida äsja äh, toimunud äh, hääletust siin eelarvekomisjonis. jah, aitäh nende sõbralike sõnade eest. ma hindasin neid väga. teen lühidalt. kõigepealt äh, ka mina soovin õnnitleda raportööre härra Viotit ja härra Rüübigit, tegemist oli väga kompleksse paketiga. meie Äh, komisjonina oleme pigem äärekohtunikud, me teame, et teie teete selle raske töö ära ja see, et see nüüd nii öö, äh, lihtsalt vastu võeti, näitab, kui hästi te töötasite ja sellepärast äh, komisjon soovib teid südamlikult õnnitleda tänan ka eelarvekomisjoni selle eest, et toetasite mitmeid muudatusettepanekuid, millega taastati makse- ja kulukohustused, nii nagu need on komisjoni ettepanekus välja pakutud. minu arvates on see väga hea eh, ja väga hea lähtekoht ka lepitusmenetluseks. minu spetsiifilised kommentaarid on lühidad, lühikesed, sest ilmselgelt hiljem räägime me sellest kõigest eh, üksikasjalikumalt. rubriik üks A siin läbirääkimistel tuleb ilmselgelt keskenduda Erasmus plussile sellel aastal. ja ma nägin, et parlament toetas siin rahastuse suurendamist umbes kaks kolmandikku suurendustest lähebki Erasmus plussile, Erasmus Youth programmile, see on väga selge sõnum ning nõukogu seisukohas on küll muidugi erinevaid ettepanekuid, aga me nägime ka seal, et Erasmus programm on üks väheseid programme, kus nõukogu ei vähendanud eelarvevahendeid, nii et Erasmus on ka nõukogu jaoks prioriteediks ja see on suurepärane sõnum ka lepitusmenetluseks, et meil on jagatud väärtused. nüüd rubriik üks A on täiesti selge, et seal on üks tähtis küsimus, mida arutatakse, see on noorte tööalgatus komisjon äh, pani tähele, et te soovisite sellele algatusele väga palju vahendeid juurde leida. mul ei ole teile vaja öelda, et nõukoguga lähevad läbirääkimised raskeks, eriti kui öö, äh, suurendus läheb selle Äh, summade arvelt, äh, mis kaks aastat tagasi mitmeaastase finantsraamistiku osas kokku lepiti. komisjon annab endast parema, parima selleks, et jõuda kokkuleppele. peame arvestama sellega, et vahendite suurendamine noorte tööhõive eelarvereal tähendab seda, et liikmesriikidel tekib ka õiguslik kohustus mitmeaastases finantsraamistikus seda eelarverida suurendada. see on väga kompleksne küsimus, väga kompleksne ümberprogrammeerimine ja tõesti, see võib endaga kaasa tuua ka viivitusi öö, ähm, sotsiaalfondi vahendite kasutamisel aga oleme seda ka varem teinud ja ma eeldan, et komisjon on täiesti teadlik sellest me panime kirja, et see on teie prioriteediks ja me oleme veendunud, et ka lepitusmenetlusel on see üks tähtis küsimus. rubriik kaks, põllumajandus. siin tahaksin teile meenutada, et oktoobri keskel, nagu igal aastal, komisjon esitleb oma äh, lisaeelarvet äh, kirjalikku lisaeelarve ettepanekut, see on põllumajanduse jaoks väga tähtis ja see on ka komisjonile siis võimaluseks kaasata äh, üle vaadatud hinnang vajaduste kohta ja arvestada siis ka viimaste arengutega, nagu näiteks Aafrika seakatku puhang äh, mitmetes liikmesriikides. rubriik kolm. aitäh eelarvekomisjonile selle eest, et taastasite öö, ähm, need öö, äh, nõukogu poolt sisse viidud mittevajalikud reservid, äh, et te siin olukorra taastasite nii, nagu see oli komisjoni ettepanekus kirjas ja lisada veel reservi vahendeid äh, muudab kõik ainult äh, keerulisemaks, sellest ei ole mitte mingit kasu, nii et aitäh teile selle eest. rubriigi kolm vajadused muutuvad kogu aeg, komisjon jälgib olukorda ning eks me siis lepitusmenetlusel näe, kas me saame toetada neid ettepanekuid või teha veel siis ka ettepanekuid vahendite suurendamise kohta ja kirjalik muudatuse ettepanek, mis tehakse oktoobrikuus, võib sisaldada ka siis rubriiki kolm puudutavaid äh, ettepanekuid. rubriik neli, siin on kõige tähtsamaks äh, liitumiseelne abi Türgile äh, ja see, kuidas see mõjutab siis ka äh, seda eelarveridat, mis puudutab äh, põgenike jaoks antavat abi Türgis. ma ei hakka siin praegu midagi kommenteerima, sest tegemist on väga tundliku küsimusega. aga nõukogus nägin, kuidas kuid peeti äh, läbirääkimisi ja ma ei avalda siin mitte mingeid saladusi, kui ma ütlen, et ma arvan, et nõukogu siin küsimuses ei ole valmis järele andma. administratiivsed kulud suur tänu äh, härra Viotile selle eest, et ta otsustas siin äh, kulukohustused taastada sellisel määral, nagu meie välja pakkusime aastaks kaks tuhat üheksateist, see oli komisjoni jaoks väga tähtis. Need nõukogu tehtud kärpeettepanekud oleksid äh, väga palju takistanud meie administratsiooni tööd. nagu igal aastal anname me üksikasjalikumaid kommentaare nii parlamendi kui ka nõukogu ettepanekutele äh, kirjas rakendatavuse kohta ja me teeme seda kohe pärast seda, kui parlamendi seisukoht vastu võetakse äh, oktoobrikuu teisel täiskogul Strasbourgil, Strasbourgis. ja lõpetuseks, härra esimees, äh, palju õnne teile, mõlemale raportöörile, palju õnne teile väga eduka hääletustulemuse puhul. meil toimuvad huvitavad äh, läbirääkimised lepitusmenetlusel, olen veendunud selles, et vaatame läbi väga palju erinevaid äh, punkte ja nõukogu äh, komisjon nagu alati üritab seda tööd lihtsustada ja üritab teha konstruktiivseid ettepanekuid selleks, et olla siis vahendajaks. aitäh teile! Merci, monsieur le directeur! aitäh! aitäh nende äh, kommentaaride eest ja me äh, kindlasti usume, et äh, komisjon on siin õiglaseks vahendajaks lepitusprotsessis. suur tänu ka nende täpsustuste eest seoses selle amending letteriga ähm, oktoobrikuus äh, ja siis äh, ka äh, rakendatavuse äh, kirja kohta, kas teil on mingeid, kui teil oli mingeid täpsustavaid kommentaare ja nii nagu möödunud aastal ka tuli, möödunud aastal nägime, et parlament protesteeris äh, Äh, viimaste muudatusettepanekute vastu, mis siis hiljem tulid ja see meie praegune lepitusmenetlus on teatavasti ju viimane meie mandaadi all, nii et suur tänu teile nende kommentaaridest. kõigepealt siis äh, resolutsioon, äh, resolutsiooni hääletus kaheksakümne üheksandal oktoobril, triloog kolmeteistkümnendal oktoobril ja parlamendi seisukoha arutamine kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal äh, oktoobril plenaaristungil ja seitsmendal novembril algab siis lepitusmenetlus ja loodame, et teine ja viimane kohtumine toimub kuueteistkümnendal novembril ja loodame ka, et see lõpeb mõistlikul kellaajal hästi. kui äh, kolleeg äh, Görens on siin, annaksin talle sõna, aga ei ole, ta palus, et teda asendataks. ta valmistas ette äh, raporti teemal, mida võiks nimetada siis mitmekiiruseline Euroopa. ja tema ettepanekute hulgas on siis äh, selliseid, mis äh, käsitlevad rahaliste vahendite äh, paljusust, millega seoses siis eelarve mõistmine muutub keerukamaks, mis muudab selle äh, tasakaalu ja ka Monti raport mäletatavasti seda mainis, äh, siis kogu see, äh, tekib niisugune rahaliste vahendite galaktika, mistõttu ei ole üldse võimalik kogu seda kogumit mõista. nii et tema e-, ettepanek on siis äh, Äh, seda mär-, märgatavalt lihtsustada ja võtta vastu siis mitmeaastase fin-, finantsraamistiku äh, määrus, seda siis tavapärase äh, seadusandliku menetluse käigus ja ta viitab ka sellele, et oleks tarvis hääletust kvalifitseeritud häälteenamusega, mis asendaks siis nõukogus ühehäälsuse nõuet. ta toetab Eh, diferentseeritud eh, integratsiooni ratsionaliseerimist ja juurutamist. ta rõhutab, et eh, ad hoc lahenduste leidmine väljaspoolt Euroopa, väljaspoolt pärinevatele Euroopa Liidu probleemidele toob kaasa tarbetuid lisakulutusi ja ta lähtub ka siis äh, Saksamaa tasandusmeelse liidu nõukogu Berliini liikmete äh, staatust ja et säilitada siis Euroopa Parlamendi institutsionaalne ühtsus tuleks võtta siis äh, äh, ainult siis integratsiooni vastavasse ulatusse jäävate parlamendiliikmete hääli ja samas kui teiste hääled oleksid siis äh, nõuandvad ja need ei oleks äh, siduvad. nii et ta leiab, et ühtsete eeskirjade tugevdamisteks olulistes äh, valdkondades struktuuri- ja investeerimisfondide reservi ümber äh, kujuta-, kujundada, nii et oleks siis, et ta moodustaks siis kümme ähm, protsenti ja vahendite jaotamine põhineks siis liikmesriikide põhiõigustel, solidaarsusel ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtte austamisel. nii et äh, põhiosa äh, raportist siis moodustavad äh, kolleeg Kerentsi ettepanekud, nüüd annan sõna variraportöörile härra Dos Santosele, et teda ei paista ka siin olevat. kes sooviks arvamust avaldada äh, Gerensi ettepanekute kohta, ei olegi kedagi, siis äh, saan teda tänada ja õnnitleda, täpsustades, et Äh, tema raporti äh, projekti kohta käivad äh, ettepanekud peaksid tulema üheteistkümnendaks oktoobriks keskpäevaks. Ähm, meie komisjoni hääletus toimub viiendal novembril ja AFCO hääletab kahekümne esimesel novembril. Allons maintenant donner la parole à nos collègues qui ont préparé. nüüd annan sõna kolleegile, kes valmistas ette arvamuse erinevate äh, järgmise fina-, mitmeaastase finantsraamistiku programmide äh, kohta. kõigepealt saab sõna proua Jäätenmägi äh, keskkonna ja kliimaprogrammi teemal. Anneli, palun, teil on sõna. tere hommikust kõigile, härra esimees, kallid kolleegid. kõigepealt ma olen päris rahul komisjoni ettepanekuga ja sellepärast ma ei teinud väga palju muudatusettepanekuid. ma austan ka koordinaatorite otsust, et me tõesti keskenduksime siin ainult eelarvelistele küsimustele. Life'i programm on ainus Euroopa Liidu fond, mis on suunatud ainult kliima- ja keskkonnameetmetele. ma arvan, et kõik on nõus, et nende valdkondade probleemid on suured, üleilmsed ja sellepärast on meil vaja ka teha tugevat koostööd Euroopa Liidu tasandil. sellega arvestades on täiesti õigustatud, et me suurendame programmi eelarvet. see, mida komisjon juba varem öelnud, selle põhjal ma teen ettepaneku, et eelarvevahendeid sellel programmil tuleks kahekordistada võrreldes praeguse rahastusega siis. programmi rahastamine on jagatud kahte erinevat, erinevasse tegevusvaldkonda. kõigepealt äh, keskkond ja teiseks kliima. mõlemad valdkonnad on jagatud veel kahte allprogrammi. kui me mõlema valdkonna rahastust suurendame, siis ma olen teinud siin ka ettepaneku, et me rohkem keskenduksime keskkonnaprogrammide rahastamisele. ma olen teinud muudatusettepaneku, mille kohaselt seitsekümmend protsenti rahastusest läks keskkonnaprogrammidele ja kolmkümmend protsenti kliimaprogrammidele. komisjoni ettepanekus on need numbrid natukene teistsugused, kuuskümmend neli protsenti keskkonnale siis ja siis kolmkümmend kuus kliimale ja ma samamoodi teen ettepaneku, et äh, me peaksime jääma komisjoni ettepaneku juurde kulukohustuste osas selleks, et mind valesti ei mõistetaks, kallid kolleegid, tahan selgeks teha, et ma oma ettepanekuga ei äh, taha siin õõnestada äh, seda, et me rahastame kliimaprogramme Euroopa Liidu eelarvest. otse vastupidi, lähtun Euroopa Parlamendi otsustest, et meil tuleb kliimaprogrammide rahastust mitmeaastases finantsraamistikus tõsta kahekümne viielt protsendilt kolmekümnele protsendile. ja meil on vaja lihtsalt ainult Life'i programmis äh, natukene rahastust ümber vaadata selleks, et me rahastaksime natukene rohkem keskkonnaprogramme, sest kliimameetmeid rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka teistest programmidest, kuid keskkonnaprogramme mitte. ja sellepärast on meil vaja lihtsalt leida rohkem vahendeid keskkonnaprogrammide jaoks ootan juba variraportööride ja teiste kolleegide kommentaare ja olen teiega valmis ka koostööd tegema, aitäh! Merci, madame le raporteur! suur tänu, proua raportöör! nüüd vaatan variraportööride poole. härra Lavia täna siia ei tulnud, härra Caputo. Grazie, eh, grazie. jaa, aitäh! mis puudutab siis äh, LIFE programmi töörühma, siis me toetame komisjoni äh, ettepanekut äh, järgmiseks perioodiks ja rõhutame siin just Euroopa lisandväärtuse toomist. mis puudutab eelarve tõstmist kuuekümne protsendi võrra LIFE programmis, siis see võib-olla ei ole päris piisav, siin tuleks ehk teha rohkem jõupingutusi, sest tegemist on äh, ainsa Euroopa Liidu kliimaprogrammiga ja äh, siin peaks äh, arvesse võtma ka tulevase programmi finants, finantseeritavaid teemasid, näiteks puhta õhu programm ja lugesin tähelepanelikult nüüd äh, raportööri äh, Jäätanmägi äh, muudatusettepanekuid, tänan teda tehtud töö eest ja pean ütlema, et minu seisukohad on sarnased keskkonnakomisjoni äh, seisukohtadega, siin on seitsekümmend protsenti ja kui ja kolmkümmend protsenti, siis äh, teiseks kliimategevusel, seal on seitse äh, miljardit see kogum Äh, summa ja siin peaks olema siis võimalik edukate äh, programmidega jätkata ja peaks ka äh, just uusi programme olema võimalik algatada siis seoses ka regionaalsete kavadega ja siin on tarvis ka tehnilist abi ja tuge pakkuda kohalikele äh, otsustajatele ja kohalikele organitele programmis osalemiseks. ja see peaks toetama ka rahvusvahelist koostööd ja toetan ka seda, et soovitakse erakapitali suuremat kaasamist ka keskkonnaeesmärkide saavutamisel, kuid segafinantseerimise äh, ähm, puhul tuleks rohkem edusamme äh, teha, pilootprojekte äh, jätkata siis võrreldes sellega, mis toimus perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. aitäh, kes veel soovib sõna? Eh bien, madame Jadenmägi, je crois que proua Jäätemägi, tundub, et eelarvekomisjon toetab teid ja täpsustan, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist null null, esimesel oktoobril. hääletus meie komisjonis viiendal novembril. ja nende sõnadega annan sõna meie esimehele, kes on ühtlasi arvamuse koostaja Erasmus pluss programmi osas. rõhutan, et Erasmus pluss on äh, sümboolne Euroopa Liidu tegevuse osas äh, töös noortega. me tähistasime äh, pidulikult Erasmuse kolmekümnendat aastapäeva aastal kaks tuhat seitseteist, väga paljud noored, kuus miljonit on saanud võimaluse viibida mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja avastada Euroopa mitmekesisust, õppida selgeks mõni muu keel. see on olnud suur edusamm Euroopa ülesehitamises. programm, mille meile on esitanud nüüd komisjon, on rahuldav, kuid jääb siiski vahendite osas allapoole meie ootusi, sest nagu teate, Erasmus tekitab frustratsiooni. sest iga teine taotlus ainult rahuldatakse, kuivõrd ei ole piisavalt vahendeid. ja meie soov oleks, et Erasmus ei oleks mitte suunatud ainult üliõpilastele, vaid et seda saaksid kasutada ka praktikandid kutseõppe osas õpipoisid, sest kui me tahame tõhusalt võidelda noorte tööpuudusega Euroopas, mis puudutab eriti mõningaid liikmesriike, siis tuleb tõdeda, et need liikmesriigid, kellel on õpipoisiõppe traditsioon, seal praktiliselt puudub noorte tööpuudus. ja selleks, et äh, seda traditsiooni tutvustada ka mujal, mis ei olegi parimat vahendit, paremat vahendit kui Erasmus. liikmesriikide valitsustele teen selle ettepaneku, et liikmesriikide seadused viidaks samuti vastavusse, sest kutseõpe ja õpipoisiõpe toob kaasa äh, ka töölepingu lisaks äh, õppelepingule ning siseriiklik äh, seadusandlus mitte ainult mõnikord ei lihtsusta, vaid lausa takistab õpipoiste liikumist. kuid kui, kui me eeldame, et me peame vastama positiivselt kõikidele noorte taotlustele, siis tuleb ka laiendada võimalusi õpipoistele. seega täiskogus mär-, märtsikuus me võtsime vastu algatusraporti, mille koostasid proua Tomo ja härra Al-, Albrecht. eesmärk oli kolmekordistada Erasmuse vahendeid ja sellest ka minu järeldused. minu muudatusettepanekud on suunatud äh, vastava eesmärgi saavutamisele. ja ühte tahaksin rõhutada, ehk siis, et iga-aastane programmeerimine, nagu komisjon seda on ette näinud, toob välja selle, et aastal kaks tuhat kakskümmend üks on vahendeid vähem kui aastal kaks tuhat kakskümmend see olukord ei ole lubatav, seega äh, esitan muudatusettepaneku, kus ma palun komisjonil oma programmitöö üle vaadata seitsme aasta kontekstis ja jälgida, et aastal kaks tuhat kakskümmend üks ei tekiks olukorda, kus vahendeid on vähem kui aastal kaks tuhat kakskümmend. sest äh, sellest tulenev šokk oleks äärmiselt kahjulik ja ka mõistetamatu asjaosalistele ja rõhutan ka, et äh, vahetusõpilased, äh, praktikandid, õpipoisid peaksid käima Erasmuse alla. räägin vajadusest äh, kolmekordistada vahendeid võrreldes eelmise perioodiga ja kontrollist rääkides rõhutan ühte aspekti sest kontrolle on järjest rohkem ja täna on nad takistuseks ja koormaks, mis on ebaproportsionaalne eesmärkide suhtes. seega väljendan siin soovi, et kontroll viidaks vastavusse ja võtaks arvesse sisekontrolli nõuetega liikmesriikides ja et me ei jät-, et jätkuvalt ei tekitaks takistusi, kohtusin eile Prantsuse Erasmuse esindajaga. aasta jooksul vii-, kontrolliti teda viis korda. ja lihtsustamine ma tahaks ühendada mitu programmi, siiamaani on programmid väga eraldi ja igas peadirektoraadis on oma menetlused. oleme seda näinud pilootprojektide puhul, õpipoiste Erasmusega ja nägime, et menetlused DG employment'i, see ei ole sama, mis DG haridus ja kultuur. ja kui ja koolitajate vaatenurgast on see täiesti arusaamatu olukord. Need, kes järgmisel aastal peavad valijate ette minema Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis, kuulevad kindlasti palju sellest Euroopast, mis on bürokraatlik, mis äh, on kaugelseisev, talumatu mõistetamatu, et ma väljendan seda soovi ja kordan siin ennast, et halduskoormust tuleb olulisel määral vähendada. ja annan nüüd sõna variraportöörile härra Novakovile. tänan. tahaksin tänada teid teie kirgliku lähenemise eest noorsoo küsimustele, see on meile inspiratsiooniks kõigile. aga mina räägiksin Erasmuselt kui parimast, parimast Euroopa kaubamärgist Euroopas. see on tuntud kõikjal Euroopa Liidus, kõigis liikmesriikides. see puudutab noorte elu ja arengut rohkem kui ükski varasem programm ma ei hakka palju statistikale viitama, aga kolmekümne aasta jooksul võiks palju näiteid tuua, kuid mõned arvud on siiski väga huvitavad, kaheksakümmend protsenti nendest, kes on osalenud Erasmuse programmis, on oma töökohal liidrirollis või oma firmas. umbes kolm, kolmandik nendest, kes on Erasmuses osalenud, on omaenda ettevõtte loonud. see näitab, et mitte ainult ei võitleme noorte tööpuudusega, vaid loome töökohti Erasmusega kaudselt. ja ainus, mis Erasmust pidurdab, on eelarve. see on ilmselge. ja kui me suudame leida nii paljude erinevate algatuste jaoks rahastamist ma ei tahaks neid üksteisele vastandada, ei saa minna üliõpilase juurde ja seletada, et ta ei saa stipendiumi sellepärast, et meil on vaja rohkem piirivalvureid või et me peame toetama põllumehi. ja need prioriteedid võivad koos eksisteerida, kuid Erasmus on olnud noorte jaoks parim vahend ja, ja minu seisukohalt tuleb teha kahte asja tulevikus. kõigepealt mõelda globaalselt me võime elada selles mullis, et Euroopa on parim koht hariduse saamiseks, aga kui me vaatame haridusturgu nii-öelda, siis paljud eelistavad minna õppima näiteks Ameerikasse, Ameerika Ühendriikidesse. nii et vaatame ringi, mõtleme, kuidas kõige paremini toetada noori eurooplasid, kes tahavad minna õppima välismaale, meil oli juba pilootprojekti hea näide kaks aastat tagasi Erasmus noortele ettevõtjatele, mis on Erasmuse muutnud globaalseks, kakssada osalist ongi juba osalenud kasutada seda pilootprojekti ja, ja minna õppima Silicon Valley'sse, Singapuri ja Iisraeli. sest need riigid on pisut kaugemale jõudnud kui Euroopa Liit teatud valdkondades. seda esiteks ja teiseks meie, meil on endiselt mõned bürokraatlikud äh, takistused ja esimees, ma ainu-, ma aina imestan, kuidas on võimalik, et kui inimene otsustab minna välismaale stip-, Erasmuse stipendiumiga ja tahab seal teha eksameid ja on teinud kõik vajalikku, siis äh, diplomit ei tunnustata koduriigis või et mõned tehtud eksamid, äh, neid ei tunnustata, need tuleb uuesti sooritada seda tüüpi väikesed asjad ongi just need, mis äh, Erasmuse, äh, Erasmuse pilti muudavad pisut tumedamaks. aga see, mida raportöör soovib, äh, nelikümmend miljardit Erasmusele, on, on asi, mida ma tõesti toetan see on investeering, mis tasub ennast ära kordades ja väga, väga lähe-, peatses tulevikus, aitäh! Merci, merci, monsieur! suur tänu, härra Novakov, selle toetuse eest selle ilusa eesmärgi nimel ja härra Hauas. aitäh, esimees. ma tervitan samuti nagu minu fraktsioon seda arvamust ja iseäranis seda Erasmuse ambitsiooni ja tema kohta Euroopa Liidus, on aeg, et ilusad sõnad ähm, muudetaks e-, eelarveridades äh, kohustusteks järgmises MFF-is. sellepärast me tervitame arvamust, et äh, me peame vastavuses olema Euroopa Parlamendi vastava resolutsiooniga Äh, mis võeti vastu märtsis MFF-i kohta. esimees, ma tean, et te toetate väga seda, et seda laiendada ka noortele väljaspool ülikoole ja ma kindlasti tervitan reservatsioonidega seda, reservatsioonideta seda. on igati loogiline selline lähenemine ajastul, kus meil on rahvusvahelised tarneahelad ja piiriülesed tehnoloogia arengud, koolitus, õpipoisiõpe peegeldabki seda tüüpi koostööd. sest need arengud, mis viivad tootmisbaasi tulevikus edasi, on piiriülesed arengud. seega on igati mõttekas ja isegi esmatähtis, et rahvaline, rahvusvaheline piiriülene koostöö toimub äh, nii toimijate kui mõtlejate seas tulevikus. sellised arengud, loodetavasti Resmos saab neid peegeldada ja, ja toetada tulevikus. ja samuti ma soovin, et võib-olla artiklit kuusteist arendataks kolmandate riikide osaluse kohta, et kui äh, kui see suureneb äh, suuremat, tulevastes programmides, et äh, siis see osalus peegelduks ka selles, millest räägitakse eelarvepädevale institutsioonile, meil on vaja läbipaistvust Euroopa Liidus selles osas, kust raha tuleb ja meil on vaja täit programmi ulatust teada. ja samuti arvamus peaks äh, tegelema ka sellise teemaga nagu jätkusuutliku arengu eesmärgid, kuidas need peegelduvad Euroopa Liidu tegevuses. ja see on igati kohane programm just selle teemaga tegelemiseks. samuti tervitan seda, mida olete öelnud siin bürokraatia kohta Erasmuse programmis, ma tean, et see on mureks ka minu valijatele ja mul on väga hea meel, et see on ka siin ära märgitud. aitäh, hea kolleeg. kas keegi veel soovib sõna? sellisel juhul teen kokkuvõtte. ma tahan tänada härrasid Novakovi ja Howardit äh, toetuse eest minu arvamuse projektile. üks aspekt, mida rõhutas härra Novakov ehk siis äh, liikuvuse tulemuste tunnustamine, üliõpilased tavaliselt saavad üsna hästi hakkama veel, sest et ülikoolid annavad välja diplomeid, aga, aga kutsetunnistused, eriti õpipoisiõppe puhul, neid annavad välja siseriiklikud asutused, ministeeriumid, haridusministeeriumid, kutseõppeasutused, kes äh, on siin pädevad ja meie probleem on, kuidas tunnustada seda, kui noor näiteks kuueks aastaks läheb õppima mõnda teise riiki, kas äh, need õpingud, see kogemus, mis ta seal on saanud, kas seda tunnistatakse sel hetkel, kui ta tunnustatakse sel hetkel tema päritoluriigis, kas seda diplomit või tunnistust, nii et ma teen ettepaneku, et esitan täiendava muudatusettepaneku. selleks, et juhtida tähelepanu, nõukogu tähelepanu sellele, et tuleb edasi liikuda. õpingu tulemuste tunnustamise osas ja muus osas ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel, et Rasmus on tõel-, tõeliselt investeering tulevikku Euroopa Liidus. ma tänan ja täpsustan, et muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt neljandal oktoobril kell kaksteist null null ja hääletame eelarvekomisjonis viiendal novembril nüüd annan sõna härra Solele, kes räägib meile õiguste ja väärtuste programmi loomisest, härra Sole. Thank you, president uh,. The rights and values program is a, a very aitäh, esimees, tegemist on programmiga, mis tuleb õigel ajal, tegemist on vajaliku programmiga, sest uh, meil on valitsusi ja ka ühendusi, mis on kahtluse alla seadnud need õigused, millele Euroopa Liit on rajatud, nad on avatud ühiskondade vastu ja nad kasutavad popula-, populismi ja totali-, totalitarismi selleks, et võidelda nende väärtuste vastu. ja tegemist on siis nõnda mitteliberaalsete demokraatiatega Euroopa Liidus, mis äh, rikuvad Euroopa Liidu loomise aluspõhimõtteid. meil on seda programmi vaja sellepärast, et ebavõrdsus ja diskrimineerimine erinevatel põhjustel on ikka veel Euroopa Liidus vägagi laialt levinud. ja ka sellepärast, et meil on vaja tugevdada Euroopa identiteeti, mis põhineks ühistel väärtustel. meie oma arvamuses toome välja selle, kui tähtis on ÜRO jätkusuutliku arengu äh, eesmärkide sisseviimine kõikidesse äh, poliitikavaldkondadesse ja seda, neid tuleks kajastada ka mitmeaastases finantsraamistikus. ning äh, see eelarve sellele programmile, me oleme teinud ettepaneku vahendeid natukene tõsta ja see on kooskõlas ka siis parlamendi ettepanekuga, et eelarve peaks olema üks koma kolm protsenti SKT-st me oleme teinud ettepaneku jagada siis need vahendid ähm, selle programmi kolme samba vahel, kõigepealt äh, võrdsus ja õigused, teiseks kodanike kaasamine ja kolmandaks Tafne äh, sammas. nii et äh, vastupidiselt esialgsele ettepanekule oleme meie teinud ettepaneku kindla summa kohta, millega saaks võidelda äh, vägi, naistevastase vägivalla ja teiste riskirühmade äh, vägivalla vastu. seda praegusel hetkel mitmeaastases finantsraamistikus piisavalt ei ole kaasatud ja äh, naiste õiguste tugevdamine nõuab äh, piisavalt vahendeid, aga ka läbipaistvust nendel eelarvete ridadel, mis on mõeldud just soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemiseks ja soopõhise diskrimineerimise vastu ja just sellepärast me oleme ka teinud ettepaneku, et tuleb rahastada siin Daphne sammast ja seda sammast, mille kaudu võideldakse vägivalla vastu. meil tuleb äh, äh, vaadata ka täpsemalt, äh, millele kulutatakse, millised on need põhimõtted ja peame vaatama, et neid vahendeid kasutataks siis eesmärgi saavutamiseks optimaalselt. mina raportöörina äh, teen, tegin veel ka uusi muudatusettepanekuid, kuid äh, need olid need põhilised põhimõtted, millest ma lähtusin raporti kokkupanekul ning äh, ootan nüüd juba kolleegidelt, variraportööridelt tulevaid ettepanekuid, aitäh! Merci, merci, monsieur le raporteur. suur tänu, härra raportöör. härra Gonzalez Pons. teda ei ole. härra Fernandes. jah, tänan, esimees. kolleeg Gonzalez Pons vabandab ta ei saanud tulla, kuid ta tahaks tänada raportööri tehtud töö eest, selle eest, et ta on seda tüüpi programme kaitsnud, mis on oma väärtust tõestanud, need peavad jätkuma ja need ei, neid ei tohi alarahastada. kaks programmi kolme asemel kui tegemist on lihtsustamisega, siis tuleb seda toetada, kuid see ei tohiks viia rahastamise kärpimiseni. kogu Euroopa Liit peab neid väärtusi tähtsaks ja eriti nõukogu peaks neist kinni pidama. meil on selge MFF-i puudutav ettepanek RKT osas ja selle osas, kuidas vahendeid jagada. oleme seda mõtet ja meetodit eesmärkide saavutamiseks toetanud ja härra Gonzales Ponsil on igati õigus, kui ta seda mainib ja ta on samuti öelnud, et eesmärgiks on hea kokkulepe, hea arvamus kus äh, eriti eelarvelised aspektid ja nendega seotud mured on, äh, on tagatud ja et me jõuame lahendusele, mida ootavad Euroopa kodanikud meilt. Merci, monsieur Fernandez. jah, aitäh, härra Fernandes, nüüd saab sõna kolleeg Ardia Saber. Gracias, presidente, en general estamos. aitäh me oleme põhimõtteliselt nende välja pakutud muudatusettepanekutega nõus. mul on üks küsimus, kus ma pole päris kindel, kus tehakse vahet kahel eelarvereal, et meil on nii-öelda kaks minieelarvet, sooline võrdõigus ja naiste või üleüldiselt soopõhise vägivallavastane võitlus. kas on tõesti mõistlik eh, seda kahte valdkonda niimoodi üksteisest eraldada, sest eh, kui me siin nii paindumatud oleme, siis ma pole kindel, kas see on hea, ma ei ole nüüd sellele küll sajaprotsendiliselt vastu, aga ma ei ole kindel, kas ma saan seda ka toetada, muidu olen täiesti nõus. aitäh, kes veel sooviks sõna, proua Jäätenmägi? Thanks uh,, I also want aitäh raportöörile. Teil on suurepärased mõtted. tahan toonitada, kui tähtis on see, et meil oleksid ka eelarvevahendid selleks, et teadlikkust tõsta Euroopa õiguste ja väärtuste kohta. see on eriti tähtis praegu, sest me teame väga hästi, et kahjuks on meil teatud liikmesriikides muret tekitavad arengud õigusriigi põhimõtetega. ja me, meil on tõesti vaja meetmeid, millega siis ka selle probleemi vastu võidelda. kuid praegu ei tee ma ühtegi muudatusettepanekut, ma loen äh, väga tähelepanelikult seda ettepanekut ja minu fraktsioon teeks siis muudatusettepanekud natukene hiljem, aitäh. aitäh, proua Jäätelmägi, kas on veel sõnasoovijaid selle raporti kohta? muudatusettepanekud peaksid tulema kolmandaks oktoobriks enne kella kolme ja hääletus eelarvekomisjonis toimub viiendal novembril. nüüd saab sõna härra Ali pettuste vastase võitluse programmi kohta, aitäh. jah, Euroopa Komisjon pakkus välja selle määruse ja sellega on siis nüüd välja pakutud võitlustevastane äh, programm, millel on kaks eesmärki, esiteks äh, kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ja teiseks äh, toetada vastastikust ähm, tuge siis liit, Euroopa Liidu tolliasutuste vahel ja meil on siin erinevat tüüpi Ähm, pettusi ja seega on tarvis, et liikmesriigid, äh, Euroopa Liit äh, teisalt siis äh, tegutseksid ja ähm, meil on see mitmeaastane finantsraamistik aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja nüüd me tervitame Euroopa Komisjoni ähm, programmi meil on siin kolm programmi ja kaks petustevastast tegevust, kaks pettuste vastase võitluse uut süsteemi, mille eesmärgiks on siis suurendada sün-, sünergiat, muuta menetlusi paindlikumaks ja lisaks komisjoni ettepanekule on mul omalt poolt mõned eh, ettepanekud siis eelarve kontrolli eh, komisjonile Ehm, mõned lähtuvad nendest Euroopa ehm, Parlamendi resolutsioonist kolmandast maist aastast kaks tuhat kaheksateist seoses Euroopa Liidu finantshuvide kaitsega ja finantseeskirjadega. ja eesmärgiks on eh, rõhutada uue ehm, programmi eh, teatud eesmärke, teised e-, ettepanekud puudutavad eelarve mõju eh, see peatütab siis perioodi kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, seda esitatakse praegu jooksevhindades, aga me tegime vajalikud arvutused ja eh, lisasime siia eh, info ka siis eh, püsihindades nii makse kui kohustuste kui ka kulukohustuste osas ja tegime sedasama kõigi programmide puhul ja see rajaneb Äh, siis äh, sellele metoodikale, et Euroopa äh, Parlament siis viib arvudesse üle oma põhimõtted ja lõpetuseks siis komisjoni programmi kohta võib öelda, et järgmise finantsraamistiku ajal on ette nähtud püsiv ja tõhus rahastamine, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. aitäh! nüüd annan äh, sõna härra Fernandesele. aitäh. räägin äh, Toomase äh, asemel, kes on variraportöör, kõnelen portugali keeles. meil on vajadus säilitada tagada äh, eelarves Euroopa kodanike huve. nii et äh, siin äh, määratletud äh, äh summad tegelikult äh, abistavad raha, aitavad raha kokku hoida, kuna sellega võideldakse pettuste vastu ja see on ka põhjus, äh, miks me siin oleme. Äh, variraportor kahjuks jäi siin alla, vabandab, äh, aga sooviks tänada raportööri tehtud töö eest ja tõhusa koostöö eest pettuste vastases võitluses on tarvis ennekõike tõhusust, mõjusust ja läbipaistvust. Need on põhireeglid. ja endastki mõista äh, peab äh, raportöör silmas pidama ka äh, Olafit ja tihedat koostööd liikmesriikidega, mis on sama vajalik. ja tahame olla ka kindlad, et siin just viidatakse püsivhindadele, mitte jooksevhindadele ja see on parlamendi jaoks olnud alati väga oluline ja selle juurde tahaksime siin ka jääda. lõpptulemus äh, peab arvesse võtma äh, selle äh, tegevuse olulisust ja selleks on tarvis ka piisavaid vahendeid ette näha ja lõppkokkuvõttes ju maksab selle kõige eest Euroopa maksumaksja. jah, suur tänu nende kommentaaride eest, proua Gardia Sabal, palun. aitäh. me ei räägigi siin väga palju pettuste vastasest võitlusest ja äh, selle programmist, mitte et see oleks äh, väheoluline, sada kuuskümmend miljonit eurot seitsmeks aastaks on ju tegelikult väga vähe miks ma ütlen, et me sellest väga palju ei räägi, sest me räägime alati suurtest siin kulurubriikidest ja me ei lähe väga üksikasjadesse selliste väiksemate programmidega. siit küsimus, kas meil oleks võimalik ka nende programmide rahastust suurendada? lugesin paar päeva tagasi ühte uurimust, mille kohaselt Euroopa Liit kaotab pettuste, eh, käibemaksu eh, pettuste tõttu sada viiskümmend miljardit eurot, ehk siis igal aastal äh, me äh, kaotame sama summa, mis on võrdne eelarvega, puhtalt äh, käibemaksukettuste äh, tõttu, nii et midagi juhtuks, kui me ka, ka näiteks kahekordistaks selle pettuste vastase võitluse programmi rahastust ja kindlasti see, mis me sellest võidame, on palju märkimisväärsem. see oli niisugune ettepanek ja ma arvan, et me võiksime seda arutada. aitäh, kes veel sooviks sõna? ma arvan, et pettusi eh, lihtsustab ka see, et siseriiklikud eh, seadusandlused on väga erinevad ja nad on väga keerukad ja need annavad võimalust äh, äh, maksude optimeerimiseks ja seda väga hulgaliselt. näiteks mõni, äh, mõni suur GAFA ettevõte, näiteks Hiina ettevõte ei maksa Euroopas makse, aga miks seda ei toimu, sellepärast et nad on omavahel kõik konkurendid ja tänu sellele ongi võimalik äh, neid makse mitte maksta. me tegelikult hääletamegi niisuguste seaduste äh, poolt, äh, mis seda võimaldavad ja selle tõttu me kaotame palju maksuraha ja ma arvan, et me peaksime seda siiski ausalt endale tunnistama, endale ja oma kodanikele. meil on siin tohutu vastuolu erinevate äh, seadustike vahel äh, Euroopa Liidu riikides ja ja need pakuvad äh, tohutult võimalusi pettusteks ja maks-, maksust, maksudest kõrvalehoidmiseks või siis maksude optimeerimiseks, mis lihtsalt kasutavad seadusi ära nüüd lõpetuseks annan sõna raportöörile äh, ei ole äh, lisakommentaare, muudatusettepanekud peaksid tulema kolmanda oktoobri keskpäevaks hiljemalt ja komisjonis toimub hääletus viiendal novembril. nüüd saab jällegi sõna mm, härra Ali ja ühise põllumajanduspoliitika teemal. aitäh, esimees, kolleegid esimesel juunil Euroopa Komisjon tutvustas oma ettepanekut äh, parlamendi ja nõukogu määruseks, millega võetakse vastu strateegilised pla-, kavad, mille peavad koostama liikmesriigid ÜPP kohta. Neid strateegiakavasid tuleb rahastada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. tuleb öelda, et põllumajandussektoris on toimunud viimastel aastatel teatud muutused nende hulgal on põllumajandustoodete hindade langemine, avatus maailmaturgudele ning uued rahvusvahelised kohustused kliimamuutuste os-, leevendamise osas, rahvusvahelised arengud ja jõupingutused, kuidas paremini hakkama saada geopoliitiliste tagajärgedega. see on kõik loonud olukorra, kus ÜPP muutused osutusid vajalikuks, ta tuleb kõigepealt kaasajastada selleks, et vastata väljakutsetele, teiseks ÜPP vajab lihtsustamist selleks, et äh, oleks võimalikult väike halduskoormus ja, ja poliitika peaks olema vastavuses muude Euroopa Liidu poliitikatega. me tervitame komisjoni ettepanekut, kuivõrd siin üritatakse hakkama saada väljakutsetega, siin on eesmärgiks ÜPP uus raamistik järgmise MFF-i ajal. lisaks komisjoni dokumendile tahaksin juhtida teie tähelepanu reale võimalikele muudatusettepanekutele, mida me tahaksime esitada Agri komisjonile, kes on vastutav komisjon. mõned nendest on seotud Euroopa Liidu kõrgete nõudmistega toidu valdkonnas, konkurentsivaldkonnas ning Euroopa Liidu rolli osas maailmas tuleb äh, likvideerida lõhed regioonide ja liikmesriikide vahel, tuleb tagada äh, kaugemate ja mägipiirkondade kaasatus, tuleb toetada perefarme ja tuleb äh, ligi meelitada noori põllumehi. rääkides eelarve, eelarvest, muudatusettepanekud puudutavad kõigepealt ÜBB rahastamist tervikuna järgmise MFF-i ajal alates parla- ja tuginedes parlamendi resolutsioonile neljateistkümnendast märtsist kaks tuhat kaheksateist, mida täiendas kolmekümne esimese mai resolutsioon samast aastast. kolmsada kaheksakümmend kaks koma üheksa miljardit eurot aastal kaks tuhat kaheksateist hindades ja nelisada kolmkümmend koma üheksa miljardit äh, jooksevhindades järgmise MFF-i ajal, mis puudutab Euroopa Põllumajanduse Tagastisfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, siis arvud on muudatusettepanekutes kaksteist ja kolmteist. ja kokkuvõttes tahaksin veel kord rõhutada komisjoni ettepaneku äh, kvaliteeti strateegiakavade osas. ÜPP on äh, olul-, oluline tegevus Euroopa Liidus ja, ja tagab ka meie julgeoleku, seepärast ma arvan, et dokumendil on tähtis roll tulevikus, aitäh! Merci, monsieur le rapporteur! suur tänu, härra raportöör! ja nüüd härra Lavia. aitäh kõigepealt äh, tänaksin raportööri tema ettepanekute eest, äh, mida saab suures osas äh, toetada ja juhime kolleegide tähelepanu parlamendi resolutsioonile, mida, milles on siis Äh, väidetud, et äh, põllumajanduspoliitikat peaks kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis järgmisel perioodil toetama samavõrra, mis äh, eelmisel perioodil. tegemist on esmatähtsa poliitikaga Euroopa Liidus ja sellele on rajanenud liidu tegevus ja seetõttu see peab jääma ka tugevaks, jõuliseks poliitikaks tulevikus. seega me toetame mõlema Äh, samba äh, jätkamist siis äh, teises maaelu areng esimeses üldeeskirjad ja seetõttu ma arvan, et ühelt poolt peame silmas siin põllumajandustootjad, teisalt tarbijaid, kellele on tarvis tagada kvaliteetset toitu ja lisaks sellele on meil uued väljakutsed keskkonnavaldkonnas, mistõttu tuleb rohkem investeerida sellesse valdkonda, et võtta arvesse keskkonna aspekti kõigis meie poliitikates ja pädev komisjon kindlasti saab arvesse äh, äh, võtta siis neid äh, uusi riigipõhiseid programme ja siin tuleb arvestada kas siis esimese samba struktuuri kahekümne seitsmel liikmesriigil on siis kõigil eraldi Ehm, programmid ja ohuks on see, et ehm, töötatakse välja väga eh, erinevad eh, poliitikad, eh, pädevus läheb kohalikule tasandile ja siin tekivad väga suured erisused. kuid meil on palju tehtud jõupingutusi just konvergentsi suunal, et leitaks ühiseid suundumisi ja näeme, et seekord selles ettepanekus on just ohuks kahekümne seitsme erineva ähm, poliitika äh, tekkimine. samas ähm, piirkonnas, näiteks äh, sama tüüpi piirkondades Itaalias ja Hispaanias oliivikasvatajate puhul äh, tekib hoopis kaht tüüpi erinevat poliitikat nii et ähm, mõnel juhul on jah, siis ähm, pindalatoetus, teisel juhul midagi muud, nii et äh, see on äh, oht. nii et ähm, põllumajanduskomisjonil on siin väga oluline äh, roll mängida ka keskkonnakomisjonil, mille arvamuse autoriks ma olen ka keskkonnaküsimustes aga ka eelarvekomisjon võiks siin äh, pakkuda teatud äh, suundumusi, nii et veel üks huvitav küsimus on finantseerimine. ma arvan, et äh, me peaksime rõhutama oma seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku osas ehk meil oleks tarvis adekvaatset, piisavat rahastamist, et see poliitika jääks tugevaks, aga jõuliseks ja samas on tarvis suuremat paindlikkust, et ettevõtted saaksid turul edasi tegutseda ja tuleb ka arvesse võtta lisapiirangutena teatud keskkonna küsimusi ja ma arvan, et siin on ka võimalik äh, lisavahendeid äh, eraldada ja seega oleme me selles küsimuses endastki mõista nõus raportööriga. suur tänu. proua Kloanek on järgmine, aga teda ei paista, siis proua Kordi Saaber. koordinaatorid on, on koordinaatorid teevad seda, mida koordinaatorid teevad, käivad kohal. Äh, paar märkust lühidalt. härra Lavia on ekspert, me ei hakka seda arutama, me oleme nõus mõlemad, et see on Euroopa Liidu aluseks ja ühtlasi on see ainus Euroop-, tõeline Euroopa poliitika, seepärast on väga tähtis et me näitame oma soovi panustada. ja ma räägin ÜPP-st ka täna pärastlõunal, nõus. aga igal juhul peame näitama oma pühendumust sellele poliitikale, peame toetama komisjoni ÜPP-alaseid ettepanekuid ja kui finantsraamistiku lähenemine on selge, siis see on järgmine, me ei taha näha kärpeid, mida komisjon on, on soovinud, nii et ma tervitan vägagi härra Ali ettepanekuid selles punktis. ja ühtlasi mõeldes jätkusuutliku arengu eesmärkidele, siis ÜPP on üks nendest poliitikatest, mis on, mis kõige paremini aitavad saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke, seega on väga tähtis äh, rõhutada keskkonna rolli, mis on ÜPP-l. suur tänu, kes veel sooviks sõna? Teie lahkel loal palume härra Kuzmi-, Kozmjukil sõna võtta, sest äh, tema tegeleb äh, horisontaalse määrusega ja kui, ja tegeleb järg-, ehk siis järgmise raportiga ja, ja need kaks raportit on vältimatult omavahel seotud. aitäh. esimees, daamid ja härrad. eelkõige tahaksin väljendada heameelt selle üle, et eelmise määruse arutelus öeldi ühte asja, mida ka mina väga tahaksin rõhutada. ehk siis, et ÜPP rahastamine tuleb taastada käesoleva finantsperspektiivi tasemele. ma rõhutan oma arvamuses, et vahendite kärpimine esimeses sambas kolmekümne kahe miljardi euro võrra kaheteist, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta hindades ehk siis üheteist, on, on üheteistprotsendiline kärbe ja kakskümmend seitse miljardit püsivates hindades kakskümmend kaheksa protsenti siis teises sambas. see selgelt äh, on lubamatu, eriti olukorras, kus on äh, põllumeestel ka muid kohustusi nagu kliima- ja keskkonnapoliitikate vallas. oma arvamuses räägin ma ka parlamendi resolutsioonidest neljateistkümnenda märtsi ja, ja kolmekümne esimese mai resolutsioonidest. Nendes resolutsioonides oli juttu maksete tasandist, mis tuleb otse eelarvest üks koma kolm protsenti RKT-st. jäägem siin äh, siiski loogiliseks meie pakume välja teatud äh, ta-, kulutuste taseme ja ÜPP peaks tõesti olema rahastatud samal tasemel kui praeguses finantsperspektiivis. see on minu jaoks kõige olulisem. nüüd muud küsimused. oma arvamuses teen ma ka ettepaneku, et me leiaksime lahenduse lahendused, mis võib-olla kolleegides tekitavad äh, küsimusi, kuid see on vajalik minu arvates. komisjoni ettepanek on, on olnud, et me teeksime lõpu otsetoetuste ja muude erinevuse osas, ehk siis, et tugineksime Euroopa Liidu keskmisel viiskümmend protsenti antud juhul. ja mulle tundub, et finantsperspekt-, projekti jär-, järgmiseks, järgmiseks rahastamisperioodiks, kus on juba päris palju aastaid möödunud euro-, hetkest, mil kaksteist liikmesriiki liitusid Euroopa Liiduga, nüüd on tulnud aeg kohelda kõiki võrdselt, sest äh, ettevõtted tegutsevad samal turul ja nendele kehtivad samad eeskirjad ja täna tuleb öelda, et Kesk- ja Ida-Euroopa põllumehed on keerulises olukorras ja sellest ka minu ettepanek. ehk siis samad eeskirjad, samad tingimused kõigile. üks minu ettepanek puudutab ka uut põllumajandusreservi. minu ettepanek on, et see peaks olema eelarves eraldi. selle reservi vahendid ei tohi tulla otse toetustest. nagu teate, see on reserv mis peab äh, turumehhanisme teenima, samas otse maksetel on teistsugune eesmärk. ja ma tahaksin, et äh, olukord jääks selliseks, nagu praegu. on finantsdistsipliini mehhanism põllumeeste jaoks, äh, kes saavad kuni kaks tuhat eurot komisjonilt. ja ma tahaksin, et see lõpetatakse, seos see ei ole vastavuses komisjoni soovidega. komisjon väidab, et ta soovib rohkem läbipaistvust, selgust ÜPP toimimises. ja kui me selle seose nüüd siit äh, kõrvaldame, siis see suurendab bürokraatiat. ning väikeste ettevõtete jaoks saab see, selle täitmine olema keeruline. ja veel üks oluline aspekt komisjoni ettepanek vahetamata vahendite automaatse tagasivõtmise kohta puudutab maapiirkondi. juba teist aastat äh, toimime eelarves selliselt. pea, nüüd loobume N pluss kolme põhimõttest ja asendame selle uue N pluss kahe põhimõttega ma ei ole sugugi kindel, et see olukorda paremaks muudaks nende jaoks, kes saavad toetust põllumajanduspoliitikast, vastupidi, nende olukord muutub halvemaks. Need olid minu mõningad ettepanekud. ja need olid väiksema tähtsusega kui see, mida ma kõigepealt ütlesin, ma arvan, et me saame arutada teksti sisu üle ja lõpetuseks eelmises arutelus kuulsin kolleegide seisukohti ja ma näen, et kõik peavad väga tähtsaks seda, et ÜPP vahendid oleks äh, vähemalt sellel tasemel, mis meil on praegu, aitäh. aitäh, härra raportöör. härra Fernandes. härra esimees, aitäh. minu fraktsiooni variraportöör ei saanud kohale tulla ja vabandab aga tahaksin samuti tunnustust avaldada arvamuse koostajale. ÜPP on edukas poliitika. meil on mõistliku hinnaga tervislik toit, meil on toiduohutus ja põllumeestel on tohutu vastutu kes-, vastutus ka keskkonna vallas. kui meil ÜPP-d ei oleks, siis oleks sellel tohutu finantstagajärjed. seepärast peame me välja mõtlema, peame mõistma, kui halb oleks olukord, kui meil seda poliitikat ei oleks ja seepärast on oluline, et ÜPP jätkub ning ka, et seda piisavalt rahastatakse selleks, et me saame oma lauale toidu, et kõikide kodanike jaoks, kes peavad kinni ka ühtlasi keskkonnanõuetest ja et toit oleks mõistliku hinnaga ja peame ka uut elu sisse puhuma Euroopa põllumajandusele. pidagem ka meeles, et äh, meil on vananev äh, põllumeeste, meie põllumehed vananevad ja nende keskmised sissetulekud on palju väiksemad kui paljudel teistel elualadel, seda ei saa lubada ning samuti ei saa, ei ole mõeldavad komisjoni poolt välja pakutud kärped ühtekuuluvuspoliitikat vaadates püsivates hindades. seda tehakse küll tavaliselt nii, aga ÜPP-s räägitakse jooksvatest hin-, puhul räägitakse jooksvatest hindadest, selleks et õigustada kärpeid. reaalsed kärped esimeses sambas kümme protsenti ning teises sambas territoriaalsest ühtekuuluvusest rääkides kärpisid nad rohkem kui kakskümmend viis protsenti. Need kärped tuleb taastada eelkõige ja ennekõike. minu fraktsiooni variraportöör on seisukohal, et me ei tohi suurendada bürokraatiat kokkuvõttes ja et me ei tohi järele anda kiusatusele taasriigistada seda väga edukat Euroopa poliitikat. uus rakendusmudel põllumajanduses, ütleb variraportöör. ei tohiks olla ettekäändeks selleks, et suurendada bürokraatiat ja see teeb talle väga muret, see võimalus ja samuti teeb talle muret see, mida mainis arvamuse koostaja taasriigistamise põhimõte, et see, et igas liikmesriigiks oleks oma poliitika. kuid kõige tähtsam on ikkagi see, et me kokkuvõttes ei suurenda bürokraatiat. peame vähendama hoopiski halduskoormust põllumeestel, aitäh. suur tänu. ja ma usun, et proua Kordia Sabal asendab kolleeg Loanekki. jah, äh, esimees, aga põhimõtteliselt ei ole mul siin midagi enam lisada sellele, mida ma ütlesin härra Ali arvamuse puhul. meie seisukoht on see, et me ei taha näha mingeid kärpeid ÜPP-s, suur tänu. härra Ali. kui lubate, siis mõned kommentaarid, need isiklikud kommentaarid minu poolt. kõigepealt tahan toetada raportööre ja sõnavõtjaid. on tõepoolest vaja säilitada ÜPP vahendid, see on ühine hüve Euroopa Liidus, ÜPP on Euroopa Liidu ühishüve, nagu ka solidaarsus, mida väljendab ühtekuuluvuspoliitika siiski leian ma, et tuleb ka menetlusi lihtsustada, ma ei tea, kolleegid, kuidas te oma koduriikides äh, seda näete, aga kui teiega, teiega kõneleb põllumees näiteks ja kui te seletate, kuidas ÜPP toimib, siis see on praktiliselt võimatu. aga poliitika, mida ei saa selgitada, ei ole enam poliitika. nii et lihtsustamine, see vajadus on, on tohutu ja ühtlasi vahendite tagamine. põllumeestele tuleb tagada sissetulekud, nende ettenähtavus, sest vastasel korral noored ei äh, soovi võtta teatepulka üle ja investeeringuid on raske rahastada. kuid põllumeeste sissetulek ei sõltu mitte ainult ühisest, ühisest põllumajanduspoliitikast, ta sõltub ka meie vabakaubanduspoliitikast ja teinekord mõtlen, et, et siin on teatud vastuolud, mis mõttega toetada loomakasvatajaid, kui samas satuvad nad pankrotti pärast, pärast seda, kui me sõlmime kokku kok,, lepingu Mercosuri või Mehhikoga või otsemaksed, suured jaotusketid võtavad neid arvesse ja nende kaalu põllumeeste sissetulekus selleks, et hindadele survet avaldada ja neid äh, alandada, ehk siis äh, üks osa otsemaksetest konfiskeeritakse lihtsalt äh, suurte jaotuskettide huvides. ÜPP peab tagama ka kvaliteetse toidu ja tagama ka toidualase sõltumatuse ja toiduohutuse Euroopas samas peab põllumeestele ka, on põllumeestel ka vajadused äh, ühiskonna kontekstis, äh, on kliimaaspektid, loomade heaolu, keskkond ja tuleb äh, toetada teadusuuringuid, kui me ka, kui me keelame ära mõne taimekaitsevahendi ja meil ei ole asendustoodet, see ei ole, siis see ei ole õige ja kui me võtame vastu eeskirju ja keelde, siis tuleb nad, neid rakendada kõikjal kogu Euroopa Liidus. ma arvan, et ÜPP, need avalikud vahendid peavad olema vastukaaluks nende nõuete eest, mida me põllumeestele esitame, selleks et nad täidaksid ühiskonna ootusi. ja seda tuleb silmas pidada kogu Euroopa Liidu territooriumil. ja nüüd järgnevalt annan sõna need veel alles jäänud raportööride, raportööridele ehk siis meie arvamuse koostajale. suur tänu, tahan tänada e, kolleege ja teid, esimees, toetuse eest. et, e, et teie ja, ja, ja eelkõige taotlust äh, suuremate vahendite järele. Agri komisjon kindlasti toetab meie arvamust ja mõlemaid arvamusi tegelikult. väga hea ja täpsustan, et äh, härra Ali raporti puhul muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas oktoober kaksteist null null ja härra Kuzmjuki raporti puhul viies oktoober kell kaksteist null null. mõlemad raportid tulevad hääletusele eelarvekomisjonis viiendal novembril. nüüd äh, täna hommikuks oleme lõpetanud arvamuse projektide läbivaatamisega ja viimane teema on teema, mida tutvustab Jose Manuel Fernandez globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutusele võtmine. tegemist on õnnetusjuhtumiga Portugalis. Eh, suur tänu, härra esimees. summa, millest me räägime, tuleneb Portugali taotlusest selleks, et kasutada Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendeid. me räägime tuhande ühesaja kuuekümne ühest töötajast ja kahest äh, rõivatootmise ettevõttest. rõivatööstus on väga palju mõjutatud üleilmastumisest äh, ja tegemist on taotlusega, kus kokku kokku on ette nähtud seitse koma seitsesada üheksakümmend miljonit eurot, nii et ähm, kes kokku siis umbes seitse koma seitse miljonit ja globaliseerumisega äh, global, globaliseerumisega kohanemise fondist tuleks siis kuuskümmend protsenti vajalikust summast ehk üle nelja äh, miljoni euro. seda Äh, fonde ei saa vaadata jättes kõrvale investeerimis- ja tõukefondid ning äh, summasid tuleks kasutada nii, et kõik inimesed saaksid sellise kvalifikatsiooni, et kui nad kaotavad töökoha, on neil võimalik leida uus. nii et me räägime tõesti öö, ähm, kutsekvalifikatsioonist, vajalikest oskustest ja elukestvast õppest, et isegi kui käiakse tööl, tuleb ikkagi veel juurde õppida ning äh, sotsiaalfond mängib siin väga tähtsat rolli just äh, ennetustöös. nii et mõlemat fondi tuleb kasutada. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendeid kasutatakse siis, kui teiste fondide töö ei ole olnud edukas. tegemist on äh, nii-öelda hädaabifondiga see on äh, fond, mille kaudu Euroopa Liit näitab üles solidaarsust äh, ja selle fondi vahendeid kasutatakse siis lisana tõukefondidest tulevatele vahenditele. see tähendab seda, et äh, tegemist on ennetustööga ja ennetustöö on alati parem kui hiljem probleemide lahendamine, aitäh! aitäh! Jose Manuel Fernandest raporti eest, mis käsitleb väga keerukaid äh, tagajärgi, mis siis äh, tulevad kaasa nende tootmise üleviimiste ja töökohtade kadumisega. ja muidugi ümberorienteerumine äh, on hea tööalaselt, kuid kahju on see, et et äh, seda võetakse ette alles siis, kui äh, koondamis, koondamine tabab äh, sadu inimesi, kuna igapäevaselt on ju ettevõtetes inimesi, kes väiksemas koguses oma töökoha kaotavad, nii et kui on tegemist massiivsete koondamistega, siis saab abimeetmeid, aga vähemamahuliste puhul mitte, sellest on muidugi kahju, Euroopa äh, vahenditest peaks äh, ennekõike püüdma ennetada niisuguseid äh, koondamisi ja mitte tegeleda ainult tagajärgedega, aga mis teha, niisugune on see üleilmastumine, et see on tõesti väga suur väljakutse meie jaoks, kuidas Euroopat kohandada üleilmastumisega ja vältida, et töökohad mujale läheksid ja ka tehisintellekt, äh, nagu näeme, on hakanud ohustama mõningaid äh, töökohti ja viimati oli siin juttu ühest pangast näiteks ja kui me vaatame pankade majandustulemusi, siis äh, need tõtt-öelda ju panevad pea ringi käima. kas on muid sõnasoovijaid, ei ole, siis härra Fernandes saab kokkuvõtteks sõna jah, tänan, tänan kõiki selle äh, vaikuse eest, mis äh, viitab sellele, et ollakse minu raportiga täielikult nõus. jah, ähm, märkan, et äh, minu sõnavõttu tõlgendati vaikusena või kuidas? ei, siiski mitte muudatusettepanekud tuleb esitada enne esimest oktoobrit keskpäeva, eelarvekomisjoni äh, hääletus toimub kaheksandal või üheksandal äh, äh, oktoobril ja teisel oktoobri täiskogu istungil toimub hääletus. nüüd teeme pausi ja kohtume uuesti kell pool kolm. tänan tulemusliku töö eest